Pan Przewodniczący! Koleżanki i koledzy. Lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid. tahaksin tervitada teid kõiki pärast meie suvepuhkust loodan, et te olete kõik suve jooksul hästi puhanud. hoolimata sellest, et äh, meie seekordne suvepuhkus oli erinev eelmistest Euroopa Liidus ja kogu maailmas leidis aset terve rida sündmusi